neljapäeval, kuueteistkümnendal jaanuaril. päevakorrapunkt näeb ette meie ühist arutelu kaubanduslepingute üle Mehhiko ja Tšiiliga. tegemist on suuliste küsimustega Euroopa Liidu ja Mehhiko vahelise vabandus, vabakaubanduslepingu ajakohastamise kohta Euroopa Liidu ja Tšiili vabakaubanduslepingu ajakohastamise kohta. ja äh, ma annan kohe sõna äh, nende küsimuste autorile, härra Moreerale, viieks minutiks. tänan, president äh,. volinik, kallid kolleegid rahvusvahelise kaubanduse komisjoni esimehena on mul hea meel esitada äh, parlamendi nimel need kaks suulist küsimust äh, komisjonile, äh, mis keskenduvad vabakaubanduslepingu väljavaateid Euroopa Liidu, Mehhiko ja Tšiili vahel. kaasautoriks Mehhiko küsimuses on George Kutas ja äh, Maria Zabora, kes ei saanud kohal olla täna, oli kaasautor Euroopa Liidu Tšiili vabakaubanduslepingu küsimuse koostamisel. seega volinik. ma tänan kõiki, kes on osalenud selles töös. ja ma tänan ka äh, mõlemat komisjoni suure panuse eest suhted Euroopa Liidu majandus eh, Mehhiko ja Tšiili vahel põhinevad majanduse koostööl ja see sai alguse oktoobris kaks tuhat, kui me käivitasime suhted Tšiiliga. siis kahe tuhande teisel aastal sõlmiti koostöölepe. seega on möödunud rohkem kui kümme aastat juba. ja kui need lepingud Mehhiko ja Tšiiliga sõlmiti olid nad selle aja kohta kõige kaasaegsemad äh, lepingud suhete kohta Euroopaga, kuid sellest ajast peale on poliitilised ja kaubandussuhted oluliselt muutunud ja seda mõlemal poolel. Euroopa Liit alustas jõuliselt kahepoolsete kaubandusläbirääkimistega sealhulgas ka Ladina-Ameerika, Kesk-Ameerika riikidega, Kolumbia, Peruga ja Kanadaga ja Atlandi-ülese kaubandusinvesteerimispartnerluse läbirääkimisi USA-ga, mis on nüüd tempot tõstnud ja samuti läbirääkimised Mercosuriga, Mehhiko ja Tšiiliga on tegemist mm, Vaikse ookeani ülese partnerlusega, on olemas Vaikse ookeani riikide allianss, mis on piirkondadevaheline liikumine äh, Peruu, Kesk-Ameerika ja Kolumbia osavõtul. see on osa kontekstist ja veel toimuvad läbirääkimised ka teiste riikidega, seega meil on väga palju erinevaid suhteid ja me peame mõtlema nende lepingute ajakohastamisele ja nende kvaliteedi tõstmisele. selleks, et nad vastaksid ka meie kaubanduspartnerite vajadustele ja Euroopa Liidu vajadustele. meie viimase aja kaubanduslepingud näiteks Koreaga on palju ambitsioonikamad oma ulatuselt ja ka sügavamad, hõlmates teenuseid juurdepääsu turgudele, intellektuaalomandi õigusi ja äh, välisinvesteeringuid. Äh, keskendudes jätkusuutlikule arengule, äh, keskendutakse ka keskkonna ja töönormidele ja need on muutunud kohustuslikuks osaks sellistest lepingutest. meil on ühislepingud Mehhiko ja Tšiiliga kuid küsimus on, kui kaugele me peaksime minema vanade lepingute ajakohastamisel, äh, ülevaatamisel, moderniseerimisel. seega ma tahaksin küsida, kas me peaksime äh, praeguseid lepinguid laiendama ja ajakohastama või peaksime käivitama äh, Mehhiko lepingu ülevaatamise klausli ja arenguklausli Tšiili lepingu puhul mis annaks suuremaid võimalusi nende lepingute ulatuse suurendamiseks. seega meie oleme esitanud kaks suulist küsimust selleks, et teada saada komisjoni arvamust äh, kaubandussuhete kohta Euroopa Liidu, Mehhiko ja Tšiili vahel äh, pärast seda, kui on möödunud juba mitmeid aastaid, kahe tuhande teisel aastal sõlmitud lepingutest. ja milline on õiguslik raamistik, millisel määral me peame ajakohastama õiguslikku raamistikku, millised on meie põhilised alternatiivid ajakohastamisel? ja me saaksime teada saada ka, milline võiks olla äh, teostatav ajakava ja millised saavad olema prioriteedid suhetes nende riikidega äh, kuna neil on ka väga aktiivsed kaubanduslepingud teistega, mitte ainult nend-, meiega. ja parlament peaks just selliste küsimustega tegelema ja kui me saavutame e, e, seda, siis me saavutame selle eesmärgi ja ma tahan kuulda, mida komisjonil on öelda. suur tänu, volinik Kallas. proua president, austatud parlamendiliikmed, volinik De Gucht kahjuks ei saanud tänasele ühisarutelule tulla. tegemist on Mehhiko ja Tšiili kaubanduslepingutega, mis on ühed Euroopa Liidu vanimad kaubanduslepingud ja mul on väga hea meel, et mina saan Euroopa Komisjoni täna esitle-, esindada. Euroopa Liit on nende riikide jaoks pärast USA-d teis-, tähtsuselt teine ehm, eksporditurg ja samas oleme ka nende riikide jaoks äh, oluline impordiallikas. hiljutised äh, reformid Mehhikos on äh, avanud uued perspektiivid Euroopa Liidu ettevõtetele, näiteks telekommunikatsiooni ja energia valdkonnas. komisjon on äh, otsustavalt soovinud kaubandussuhteid Mehhikoga parandada, täiendada ning me oleme arutanud ka Mehhiko partneritega, kuidas seda teha oleme jõudnud konsensusele, et ajakohastamine peaks Euroopa Liidu Mehhiko lepingut tervikuna puudutama ning samuti oleks vaja luua Euroopa Liidu Mehhiko ühine töörühm äh, kaubanduse äh, alagrupi töökohtumine toimus eelmise aasta oktoobris Brüsselis oluline on tollitariifide kaubandus, tingimuste, geograafiliste tähistuste, intellektuaalomandi, sani-, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete peatükkide täiustamine, samuti on väga oluline mm, näha ette järgmine kohtumine, see peaks toimuma juba veebruaris riigihanked, konkurents, investeeringute kaitse, kaubandusinvesteeringud eh, energiasse, vaidluste lahendamine, need on olulised teemad, mida nähakse ette järgmisel kohtumisel. tahaksime ühisavalduse koostada, milles tehakse ülevaade protsessi arengust, samuti on oluline praeguse lepingu kaubandussamba äh, olukorra analüüs, äh, kaasa arvatud kõik need, ähm, need punktid, millest ka äh, austatud parlamendiliikmed oma küsimuses rääkisid. tähtis, see on tähtis Euroopa Liidu, aga ka Mehhiko jaoks, tähtis majandusele, tööjõule selleks, et vähendada vaesust, et tagada äh, õiged tööstandardid. samuti on tähtis mõelda majanduse äh, ökoloogilisemaks muutmise, muutmisele ning on vaja arutada, äh, kuidas lahendada mittetariifsete tõkete küsimus, et vähendada ähm, kaubanduse mõju või negatiivset mõju äh, keskkonnale, tööhõivele. oluline on esialgsed arutelud äh, läbi pidada ja hinnata äh, analüüsi tulemusi komisjon on otsustanud, et me soovime finantsteenuste peatükki parendada, samuti parendada jätkusuutliku arengu peatükki, nii et see sisaldaks juriidiliselt siduvaid kohustusi. räägime nüüd Tšiilist. kahepoolsed lepingud äh, on äh, väga olulised alates Euroopa Liidu Tšiili assotsiatsioonilepingu kaubanduspeatüki jõustumisest kahe tuhande kolmandal aastal on vahepoolne kaubandus saja eh, kaks, kahekümne kaheksa protsendi võrra kasvanud, me oleme jõudnud juba miljardini mm, ja kahe tuhande eh, kaheteistkümnendal aasta kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks on ka import kasvanud seitsekümmend kaheksa protsenti. nüüd Euroopa Liit on välisinvesteeringute põhiallikaks Tšiili jaoks eh, kakskümmend üks koma viis protsenti kõigist otsevälisinvesteeringutest eh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal tuli Tšiilisse Euroopa Liidust. mõlemad pooled eh, soovivad kaubandussuhteid edendada kaubandussammas äh, sisaldab uusi sätteid äh, lepingus. Äh, need on omal ajal eraldi läbi räägitud, näiteks soovitakse geograafilisi tähistusi kaitsta, samuti on täiendatud sanitaar- ja fütosanitaarsätteid, mis lähevad veelgi kaugemale kui Maailma Kaubandusorganisatsiooni eeskirjad see põhjalik äh, leping on siiani on, äh, seda lepingut on mõlema poole poolt hästi rakendatud, äh, mõlemad pooled on rahul sellega ning äh, kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal äh, sõlmitud kaubandusleping äh, vastab ka meie soovid, soovidele, kuid Euroopa Komisjon arvab, et seda võiks ajakohastada. näiteks just teenustega seoses, päritolureeglitega seoses, riigihangetega, mittetariifsete tõketega, sanitaar- ja fütosanitaarmeetmete seisukohast, päritolureeglite seisukohast ja nii edasi komisjon tervitab Tšiili äh, äh, analüüsi Euroopa Liidu äh, Tšiili assotsiatsiooni lepingu kohta seal sisaldub väga oluline ähm, kaubanduskomponent, kahepoolne komisjon veel tegeleb sellega, samuti analüüsib seda meie välisteenistus Tšiili on andnud signaale, et nad on äh, äh, valmis lepingut edasi arendama, äh, teenused ja põllumajanduspeatükid vajavad veel eraldi käsitlemist. samuti on tähtis arutada finantsteenuste peatüki täiustamist, eriti arvesse võttes Euroopa Liidu äh, viimaseid pangandusõigustiku arenguid. Äh, me oleme äh, praegu veel uute arengute alguses, kuid me ootame suure huviga edasist koostööd äh, Tšiiliga ja me soovime konsulteerida ka Euroopa Parlamendiga, et välja selgitada paremini, millised on Euroopa Liidu spetsiifilised huvivaldkonnad. tänan. Mario. suur tänu, volinik. ja nüüd fraktsioonide nimel sõnavõtjad, kõigepealt härra Salafranca Rahvapartei nimel kolm minutit volinik, daamid ja härrad, kõigepealt tahan öelda, et need lepingud ei ole vabakaubanduslepingud, need on assotsieerimislepingud. Need olid esimesed lepingud, mille Euroopa Liit sõlmis äh, nõnda neljanda põlvkonna lepingutena oma partnerriikidega. esimesed lepingud olid põllumajandus, tööstukoostöö, äh, siis oli teadus ja siis oli demokraatia klauslis ja neljas oli kaubanduse liberaliseerimine mul oli suur au olla raportöör ära parlamendis selle teemal, see on olnud väga edukas ettevõtmine, komisjon, volinik meenutas meile, millist edu on saavutatud, kakssada kolmkümmend protsenti on kasvanud kaubandus äh, Tšiiliga ja ta rääkis, et ka kaubandus ja teenuste ning investeeringute alane äh, äh, vahetus on kasvanud Mehhikoga, äh, mis ulatub kaheksakümne miljardi euroni, kuid nagu härra Moreira meile meenutas, kümme aastat tagasi, kui need lepingud sõlmiti, olid teistsugused olud, maailm on nüüd praegu teistsugune ja täna Euroopa Liit peab läbirääkimisi lepingute üle Kanada, USA, Jaapani, Uus-Meremaa, Austraalia ja naaberriikidega. seetõttu ma ei arva, et me peaksime korraldama väga palju kohtumisi, läbi viima uuringuid selleks, et järeldada, et need lepingud tuleks üle vaadata ja ajakohastada sellise järelduseni jõuti Santiago de Chile'is juba eelmise aasta jaanuaris. aasta on möödunud ja eriti palju ei ole saavutatud. Te rääkisite Tšiili poolsest pakkumisest, mis esitati paar kuud tagasi ja nüüd me ootame, äh, kuidas Euroopa Liit sellele äh, reageerib. kui me räägime Mehhikost, siis äh, riigis on toimunud põhiseaduslikud reformid energeetika, telekomi ja teenuste sektoris ja riik tahab toetada äh, ka Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtjate huve ja seetõttu volinik, me ei tea, kas me saame komisjoni au hinnata selle eest, et te nii varakult alustasite selle algatusega, kui te peate tõesti tempot tõstma ja reageerima, äh, sest äh, Tšiili tahab aktiveerida vastavad klauslid. volinik, me peaksime vastu võtma läbirääkimise direktiivi, et uuendada Mehhikoga sõlmitud lepingud enne, kui meie ametiaeg lõpeb. kui me seda ei tee, härra volinik, äh, me kahjustame Euroopa Liidu kodanike ja ettevõtjate huve. me saame olla ja me peame olema hoolsamad ja ma leian, et on oluline mõelda selliste asjade peale, sest lepingute sõlmimisest on möödunud väga palju aega ja möödunud ka palju aega Tšiilis toimunud tippkohtumist ja vahepeal ei ole midagi juhtunud. suur tänu sotsiaaldemokraatide nimel härra Kutas, poolteist minutit. suur tänu, proua president partnerlusleping Euroopa Liidu ja Meksik-, Mehhiko vahel sellel on tõesti väga palju eeliseid mõlema osapoole jaoks. kahe tuhande üheksandal aastal, vabandust, üheksakümne üheksandal aastal enne selle lepingu allakirjutamist oli olukord hoopis teistsugune. pärast lepingu sõlmimist on kaubandussuhted Äh, suurenenud. nüüd on kuusteist aastat möödunud äh, ja ka maailma majandus on arenenud. sellised lepingud on tänapäeval palju suuremate eesmärkidega ja sellepärast on mul väga hea meel mõlema poole otsuse üle äh, lepingud üle vaadata. Euroopa Liidu ja Mehhiko kaubandussuhete ülevaatamine peaks arvestama ka üleilmastumisprotsessiga ja peale selle tuleks mõelda ka jätkusuutliku arengu ning inimõiguste peale ma tahaksin aga välja tuua finantsteenused, sest ma leian, et oleks väga hea, kui Euroopa Liit ja Mehhiko teeksid selles valdkonnas rohkem koostööd selleks, et võidelda maksudest kõrvalehoidmise vastu. Need on kõik probleemid, mis meile teada. peale selle tuleb mõelda ka Euroopa Liidu läbiriikimiste peale USA ja Kanadaga ning hoolitseda järjepidevuse eest erinevate vabakaubanduslepingute vahel. aitäh! suur tänu! ja nüüd Roheliste fraktsiooni nimel saab sõna proua Keller üheks minutiks, palun. suur tänu! ma ei ole veendunud, et meie kaubasuhete tugevdamine Mehhiko ja Tšiiliga on hea ja suur samm edasi, me kõik teame, et äh, juba praegusel hetkel on meil väga palju erinevaid kaubanduslepinguid, mille üle on erinevates maailma nurkades äh, läbirääkimisi peetud, äh, kaasa arvatud ka TTIP. ja ma ei usu, et tõesti tõesti, et see oleks nüüd nii vana, ma arvan, et me peaksime pigem mõtlema selle peale, mida me soovime kaubanduselt. kaubandus toob tegelikult kasu mõlemale poolele, nii Euroopa Liidule kui ka meie partnerriikidele. me peame peale selle veel tunnistama, et meie kaubandusstatistika on väga vananenud suisa üheksateistkümnenda sajandi tasandil. detsembrikuus Baskanani kirjutab, et üleilmsed väärtuste muudatused on ka tegelikult tooteid muutnud üle, üle kuuekümne protsendi kaubandusest on suurte riikide sisene. me peame mõtlema selle peale, kuidas see globaalne tendents edasi läheb. ma arvan, et me peaksime pigem mõtlema inimõiguste kaasamise peale meie suhete keskmesse. mõelge selle peale, mis toimub Mehhikos, narkosõjad, kuri, organiseeritud kuritegevus ja samamoodi ka kõik need illegaalsed rahavood. ma arvan, et sellega peaksime me tegelema, enne kui hakkame mõtlema kaubandussuhete peale suur tänu gue fraktsiooni nimel härra scholz palun proua president härra volinik kaubanduslepingu kaasajastamise all minu fraktsioon saab aru sellest, et kasu ühiskonna jaoks suurendatakse, et me töötame välja ühised meetmed selleks, et töövõtjate õigusi parandada, tagada keskkonnakaitse, võidelda suuruse hullustuse ja finantssektori kuritegevuse vastu kui volinik De Hüht räägib äh, kaasajastamisest, siis ta tegelikult saab aru, et äh, kõikidele majandussektoritele kantakse üle liberaliseerimine ja kui nüüd neid kaubanduslepinguid Kanada ja USA-ga vaadatakse kui vundamenti Mehhiko lepingu ülevaatamiseks, siis minu fraktsioon ei saa sellega nõus olla. mõelge ka selle peale, et Mehhikot valitseb praegu organiseeritud kuritegevus ja kümned tuhanded inimesed on surnud verises kodusõjas ning ka nafta EFTA tulemused Mehhiko rahvamajandusele tuleb üle hinnata mõtlen siin näiteks piimatoote peale. kui nüüd mõelda nendele liialdatud nõudlustele Euroopa Liidu poolt ja kui nüüd Mercosuriga läbirääkimised edasi ei lähe, siis minu fraktsioon ei saa olla nõus sellega, et Tšiiliga vabakaubanduslepingut sõlmides me õõnestame Lõuna-Ameerika lõimimisprotsenti. vastupidiselt vabakaubanduslepingu tegevuskava neoliberaalsele loogikale on meil pigem vaja koostöölepingut selleks, et teha majandusalast koostööd, sotsiaalset ja ökoloogilist arengut toetada. see on see, mis on kahekümne esimese sajandi ühiskondade jaoks tähtis ja sellepärast olen ka need küsimused omast arust täiesti õigustatult tõstatanud. suur tänu ja nüüd äh, proua Sinclair, aga teda ei ole siin kohal ja seega saab järgmisena sõna härra Salva, palun, kaks minutit. suur tänu, härra president, lugupeetud volinik, mina leian, et Tšiili ja Mehhiko juba aastaid on tõestanud, et nad on usaldusväärsed ja solidaarsed kaubanduspartnerid Euroopa Liidu jaoks. mõelgem siin assotsieerimislepingute peale, mis mõlemad riigid juba kümme aastat tagasi äh, allkirjastasid Euroopa Liiduga meie suhted mõlema riigiga on tugevnenud, seda näitab ka äh, kaubandusvoogude pidev suurenemine Tšiili ja Mehhiko ja Tšiili, Mehhiko ning Euroopa Liidu vahel. see kõik näitab, kui tähtis on Ladina Ameerika Euroopa Liidu jaoks. me ei tohi aga ära unustada ka seda, et viimastel aastatel rahvusvaheline kaubandus on erinevates äh, valdkondades edasi arendanud, arenenud, nagu näiteks finantsteenused. seal on tulnud uued huvid, uued valdkonnad, uued huvid näiteks VKE-de puhul. samal ajal Ladina-Ameerikas äh, näeme me toimuvat piirkondlikku lõimimisprotsessi peale selle Euroopa Liit äh, alustas ka läbirääkimisi USA-ga selle äh, lepingu üle, mis on tuntud lühendi e TTIP all. see minu arvates ei ole oht Euroopa Liidu jaoks, vaid pigem suur võimalus ja sellepärast mina leian, et on väga tähtis et me tõesti kaasajastaksime lepinguid Mehhiko ja Tšiiliga ja seda sellisel kujul, et kõik osapooled sellest kasu lõikaksid ja saaksid ära kasutada sünergiaefekte, mis tulenevad uutest oludest, uutest suhetest Euroopa Liidu ja Ameerika mandri vahel. me teame, et mõlemas aluslepingus on tegelikult uuendamisvõimalused olemas. härra Moreira juba sellest rääkis, rääkis ülevaatamisklauslist assotsieerimislepingus Mehhikoga ja arenguklauslist lepingus Tšiiliga. Mehhiko puhul tõesti komisjon juba, komisjon on juba alustanud äh, ülevaatustööd selles osas, et kas klauslit saaks hakata rakendada ja härra volinik, ma leian, et Tšiili puhul võiks täpselt sedasama teha, võiks kontrollida, et kas meil on tõesti võimalik ka kaubanduslepinguid siin kaasajastada. härra volinik, minu arvates on väga tähtis, et me praegusel hetkel, kui maailma majandus võib olla äh, majanduskasvu mootoriks, sel, nende küsimustega tegeleda. suur tänu! Grazie äh,, ora. suur tänu. ma näen, et Rosenclair on kotta saabunud, seega ma annan talle kohe sõna üheks minutiks, aga ta ei soovi seda. pärastpoole, olgu nii äh,. härra Cortes, poolteist minutit. suur tänu, president. Ladina-Ameerikas ja eriti Mehhiko puhul tuleb arvestada, et äh, väliskaubandus seosed, sidemed Mehhikoga on Euroopa Liidu jaoks väga olulised nii majanduskasvu turgutamisel kui ka Mehhiko majandusturgutamisel mõlemal pool Atlandi ookeani. see aitab meile lähtuda äh, ka ühisest äh, Äh, aru saamast poliitilise ja majandusalase koostöö edendamisel tule, äh, tulevikus. see koostöö sai alguse rohkem kui kuusteist aastat tagasi ja vastavalt sellele lepingule on kaubandus jätkuvalt äh, suurenenud ja me oleme saavutanud edu ka teistes küsimustes, julgeolekuküsimustes, võidelnud koos kliimamuutuste vastu maksuparadiiside vastu ja muude asjade vastu ja edendanud teadust ja tehnoloogiat, äh, edendanud rahvusvahelist koostööd ja äh, kaitsnud inimõigusi. seega me oleme saavutanud väga palju nende aastate jooksul, kuid siiski väga palju on veel teha ma olen nõus, et see üldine kokkulepe võimaldab veelgi süvendada meie poliitilist ja majanduskoostööd ja sidemeid võrdsete partnerite vahel äh,, ergutada majanduskasvu ja luua töökohti ja me ei peaks laskma sellel võimalusel eh, käest minna ja komisjon peab oma poolt eh, saatma väga selge sõnumi, et sellise üldise kokkuleppe sõlmimine on Euroopa Liidu jaoks äärmiselt oluline. Need ühistöögrupid mis on moodustatud ja mis tulevad kokku veebruaris, peaksid saama väga selge läbirääkimiste mandaadi. ja nad peaksid andma aru ka äh, äh ühisele parlamentaarsele komisjonile ja rahvusvahelise kaubanduse komisjonile, teavitama meid sellest, mis tegelikult toimub ning esitama meile ka jätkutegevuse kava parlamentaarsed ühiskomisjonid peaksid äh, silma peal hoidma sellel ja me peaksime tugevdama ka poliitilisi sidemeid kahe riigi parlamendi vahel. suur tänu, järgmisena härra Korea üheks minutiks. täna on president volinik. Euroopa Liidu ja Tšiili vaheline leping on vananenud, sest ka ajalugu on muutunud ja me peame selle lepingu üle vaatama ning ajakohastama. kõigepealt me peame arvestama ka Vaikse ookeani liiduga äh, kahe tuhande teise aasta aprillis äh, Kolumbia, Mehhiko ja Tšiili algatusel moodustati piirkondlik nõukogu selleks, et süvendada majanduslikku lõimumist selles Ameerika osas ja tagada inimeste ja teenuste ning kaupade vaba liikumine meil on käivitatud ka uued läbirääkimised, nagu näiteks TTIP üle, mis toob kaasa uut liiki partnerlussuhted maailmas ja meil on ka poolametlik kokkulepe äh, uue äh, lepingu kohta komisjonilt, kuid me peame veelgi edasi minema Euroopa Liit ja Tšiili ei tohiks kaotada seda saavutatud tempot. Tšiilis on nüüd uus valitsus, uus president ja varsti astub ametisse ka uus äh, Euroopa Komisjon ja see on ideaalne võimalus äh, Eh, reformida see leping, mis on mm, kehtinud juba eh, terve aastakümne ja sellest saaksid kasu mõlemad osapooled. seega me peaksime selle lepingu üle vaatama ja tagama ka selle ühistöörühma osalemise selles protsessis. tänan. suur tänu ja proua Sinclair üheks minutiks. tänan, eh, proua president Eh, Tšiili delegatsiooni liikmena, liikmena ma külastasin seda riiki eelmisel aastal ja ma olen väga rahul eh, selle vabakaubanduslepinguga, mis meil on Tšiiliga sõlmitud. Eh, see näitab, et Tšiili on meie usaldusväärne ja tugev kaubanduspartner ja mõlema riigi puhul on vaja need lepingud üle vaadata, sest Tšiilis on saavutatud palju edu inimõiguste äh, täitmisel ja Tšiili on ka edasi liikunud teistes valdkondades. ja kuid samas me peaksime Ladina-Ameerikas siiski rõhutama inimõiguste alast elementi. ma tahtsin nagu rõhutada seda, et ma olen osalenud väga paljudel läbirääkimistel ja vestlustel, inimesed on rääkinud vabakaubanduslepingutest ja tahtsid küsida, mida need tegelikult tähendavad ja ma pean neile selgitama ja kui Ühendkuningriik näiteks astuks välja Euroopa Liidust, kas tal ei ole võimalik siis vabakaubanduslepingut sõlmida, see on hea küsimus. siin me oleme, nüüd me räägime vabakaubanduslepingutest riikide, kes on teisel pool maakera, äh, kuid oht inimeste silmis on see, et kui me lahkume Euroopa Liidust, siis meil ei ole võimalik vabakaubanduslepingud ja seetõttu on väga äh, asjakohane, et ma selle küsimuse meie kojas tõstatan. ora äh, per il catch di niisiis, vaba mikrofoni voor, proua Masescu. relațiile comerciale cu țările din America Centrală și aitäh! meie suhted Kesk- ja Lõuna-Ameerika riikidega on äärmiselt tähtsad eriti kui me mõtleme selle peale, kui kiiresti majandus sealses piirkonnas kasvab. nii Mehhiko kui ka Tšiili on usaldusväärsed partnerid Euroopa Liidu jaoks ja sellepärast leian ka mina, et praegused lepingud tuleb üle vaadata, neid tuleb parandada, laiendada, nii et mõlemad pooled saaksid sellest veelgi rohkem kasu lõigata ma olen veendunud, et nii põllumajanduse teenuste kui ka avalike teenuste riigihangete puhul on meil võimalik väga palju ära teha ma arvan, et meil on siin tõesti kahepoolselt väga palju võimalik parandada. on väga palju valdkondi, kus meil on äh, võimalusi Euroopa tooteid äh, eksportida äh, sealsesse piirkonda, mõtlen siin elektriseadmete, autode peale, aga ka näiteks Dacia autode peale. suur tänu! järgmisena volinik, palun. lugupeetud president, lugupeetud saadikud, suur tänu äh, üles näidatud huvi eest äh, nende äh, huvitavate läbirääkimiste vastu. komisjon uurib võimalusi ajakohastada kaubandussuhteid Mehhiko ja Tšiiliga. Need kaks riiki edendavad avatud turgusid mitte ainult Ladina-Ameerikas, ka mitmepoolses kontekstis ja me leiame, et see äh, äh, ettevalmistav uuriv äh, protsess on normaalne osa läbirääkimiste protsessis, kuna huvid on erinevad, meie partneritel on erinev huvi selle vastu, mida tuleks ajakoostada ja mida tuleks muuta. seetõttu ma leian, enne kui me taotleme läbirääkimist mandaati, Äh, tuleks ära oodata see ühine äh, analüüsiraport ja sellel on oluline roll. Äh, tänane arutelu toimub ajal, mil muut-, toimuvad muutused meie institutsioonides ja ma kinnitan teile, et toimuvad ka tehnilised konsultatsioonid ja me äh, äh, meil on kava ka kahe tuhande neljandaks aastaks ja me peame nendest kinni ja kui on langetatud poliitiline otsus mõlema lepingu suhtes äh,,